suur tänu! järgmine kõneleja, kolleeg Alfonsi. härra president, härra Garriga raport ja tahaksin siin tänada ka raportööri, teeb väga hea ülevaate ja vaatab tulevikku. tõepoolest, meil on vaja rohkem vahendeid selleks, et Euroopa Liit saaks saavutada oma eesmärgid vastavalt Lissaboni lepingule. raport äh, esitab väga õigesti ka omavahendite küsimuse ning siin äh, Äh, on mängus meie institutsiooni vabadus, hääletades eelarve üle. meil on vaja ühiseid poliitikaid, sealhulgas ka ühtekuuluvuspoliitikat, mis minevikus panustas äh, ja teeb seda ka tulevikus Euroopa äh, mudelisse mis põhineb koostööl. mitmeaastane finantsraamistik, kui parlament, parlamendi seisukohti arvestatakse, loob ka vahekategooriad ühtekuuluvuspoliitikas. see suurendaks võrdsete võimaluste olemasolu kõikides piirkondades, ükskõik milline oli nende minevik, milline on nende äh, vahe rikkamate piirkondadega või millised on väljakutsed praegu või tulevikus. erinevate Euroopa Liidu territooriumite ühtekuuluvus on üks peamisi eesmärke, see on ka strateegiline ja sellest sõltub lausa Euroopa Liidu tulevik. ettepanekud, mis raportis tehakse, liiguvad kindlasti õiges suunas ja kui need ka hiljem äh, omaks võetakse, siis äh, osutub see kindlasti edukaks. raportis äh, on selge valik Euroopa Liidu valik tehtud Euroopa Liidu kasuks, mis liigub edasi tulevikku. suur aitäh ja nüüd palun proua Hilda Figueiredo. suur tänu. seisame silmitsi tõsise kriisiga euroalal ja neoliberalistlike liikumiste soov solidaarsust kummutada äh, on vastuvõetamatu. meil on vaja muutust Euroopa poliitikas aga võtame majanduse ja sotsiaalvaldkonna kõige suuremaks äh, väljakutseks ongi mitmeaastane finantsraamistik, meil on vaja suuremaid vahendeid äh, sotsiaalse ühtekuuluvuse suurendamiseks. liikmesriigid aga ei soovi see, osaleda selles kui me asju ei tee nagu kord ja kohus, siis äh, majandusraskustes riikidel on tõsiseid probleeme äh, riigi äh, vajalike investeeringutega, neil on raskusi vaesuse leevendamisega, sotsiaalsete lõhede leevendamisega, soolise võrdõiguslikkuse edendamisega. ilma õigete tingimusteta pole võimalik nende poliitikavaldkondadega tegeleda, me peaksime koostööd suurendama, vähendama äh, sõjaväele tehtavaid kulutusi ja välistegevusele tehtavaid kulutusi. ja äh, need peaksid olema prioriteedid, seetõttu ei ole raport päris teeninud meie õiglase tuleviku eesmärke. suur tänu, proua Figureido ja järgmisena saab sõna üle, küllap te kõik mõistate, et kuna mina nüüd juhatan edasi täiskogu, siis tahaksin avaldada kaastunnet Jorge Sempruni surma üle, kes suri mõned tunnid tagasi. Jorge Semprun oli Buchenwaldi kontsentratsioonilaagris ta võitles natsismi vastu Prantsusmaal ning frankismi vastu Hispaanias. tegemist oli ka väljapaistva kirjanikuga, ta tegi tööd ka Euroopa aastaraamatuga ning ta oli täiesti veendunud Euroopa Liidus. olin ka tema sõber ning paluksin proua, vabandust, parlamendi presidendile, et ta saadaks ka kaastundeavalduse äh, tema perekonnaliikmetele, kindlasti jagame kõik nende valu. edasi on sõna üheks minutiks kolleegil Lorenzo Fontanal. suur tänu, härra president loomulikult tegemist on ühe olulisema äh, valdkonnaga ja ühe kriitilisema ajahetkega Euroopa ajaloos meie poliitiliste väljakutsete komisjoni roll on olnud tähtis, aga meie ei ole eelarve suurendamise vastu, kuid võib-olla me arvame siiski, et võib-olla peaks rohkem keskenduma sellele, kuhu saaks sisse viia kärpeid, Euroopa eelarvet tuleb kärpida, sellepärast et Euroopa eelarve vahendeid ei kasutata nagu kord ja kohus, otse vastupidi. võib-olla me peaksime vaatama ennekõike läbi eelarvevahendite kasutamise paljud Euroopa kodanikud oleksid veendunud Euroopa Liidu kasuteguris, kui eelarvevahendeid kasutataks nagu kord ja kohus. võtame siin näiteks laienemispoliitikaga seotud vahendid, kuhu need vahendid lõpuks jõuavad? või siis lõimimisega seotud vahendid, mis eriti vilja ei kanna? võib-olla võiksime vaadata ka läbi seda, et on piirkondi, kellel puuduvad tegelikult juurde, juurdepääsud vahenditele, aga samas piirkonnad, kellel tegelikult pole õigust nendele vahenditele või siiski kasutavad neid vahendeid, Euroopa Liidul on vaja taastada oma usaldusväärsus. Eh, suur tänu ja härra Frank van Hecke. suur tänu, härra president ja mina pean piirduma ainult üksikute tähtsate märkustega, kõigepealt selles raportis ei näe ma ühtegi püüde, püüet struktuurilisi kärpeid sisse viia või kokkuhoidu saavutada. võtame näiteks Euroopa Liidu ebavajalike institutsioonide kõrvaldamine, nagu näiteks Majandus- ja Sotsiaalkomisjon, regioonide komitee ja terve rida teisi Euroopa ameteid ja agentuure. samuti pole raportis üritatud esitada endale küsimust, kas Euroopa Liit ei peaks piirduma ähm, piiratud arvu põhiülesannetega, otse vastupidi, siin on tehtud ettepanekuid äh, sisse viia Euroopa maksud äh, või äh, laenude võtmise ettepanekuid, kõik laenud tuleb mingil hetkel tagasi maksta. ja kui me tahame meie kodanike maksukoormat veelgi suurendada, siis kuhu me jõuame, kui te väidate, et siin on tehtud vastupidist, siis te valetate, selles raportis äh, lisaks sellele äh, räägitakse liikmesriikide üle järelevalve äh, teostamist selleks, et õigustada Euroopa Liidu institutsioonide eelarvelist kõhulahtisust. kaheks minutiks on sõna härra Marineskul. härra president. härra president väljakutsed Euroopa Liidus nõuavad ka tugevat reaktsiooni Euroopa Liidult. Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia on lahenduseks ja selleks, et Euroopat konsolideerida. ja raport annab ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiale keskse rolli. Lissaboni leping andis Euroopa Liidule ka uusi pädevusvaldkondi, paljud liikmesriigid on pidanud praegu tegema eelarvekärpeid ning see on mõjutanud väga eh, julmalt inimesi, meil on vaja tõelist Euroopa Liidu lisandväärtust ning raport nõuab seda, et ühine põllumajanduspoliitika ning ühtekuuluvuspoliitika jääks alles eh, samal tasemel, mis praeguses finantsraamistikus rahalisi vahendeid tuleb kasutada korrektselt ja võimalikult tõhusalt. lähenemiskriteeriumid, kriteeriumitest tuleb kinni pidada ning teadus uuringud raamprogrammid peavad tagama kõikide teiste Euroopa Liidu poliitikate edukuse. uus struktuur seitsmeks aastaks äh, ja rohkem ka paindlikkust on tingimused, mis võimaldavad Euroopa Liidu eelarvet kohandada tulevastele muutustele. omavahendite süsteem on täiesti vältimatu selleks, et, et oleks võimalik leida alternatiiv riikide osamaksetele. nõukogu on kiitnud heaks väga ambitsioonikad eesmärgid Euroopa Liidu edasiseks are-, nõukoguks ja seesama nõukogu peaks kiitma heaks ka viieprotsendilise eelarve kasvu, sest et see on absoluutselt vajalik selleks, et äh, eesmärgid saavutada. tulevane eelarve peab keskenduma Euroopa Liidu majanduskasvule ning majanduslikule stabiilsusele, tahaksin õnnitleda meie raportööri, suur aitäh! suur tänu, härra Marinescu ja nüüd on kolmeks minutiks sõna proua Kardiatabal Rubialil. suur tänu, härra president! tahaksin alustuseks äh, tänada raportööri ning kõiki erikomisjoni liikmeid, kes on teinud tohutut tööd ja ühtlasi ka äh, siin avaldada kiitust sellele kokkuleppele, mis, milleni jõuti pärast aastast tööd ja see on võimaldanud saavutada enamuse toetuse sellele raportile, millest me täna räägime. raport kujutab endast teekaarti, mida peab järgima Euroopa Liit, kui me tahame tõesti saavutada poliitilised, majanduslikud ja sotsiaalsed eesmärgid, mis me endale oleme seadnud. ja kui me tahame ka saada hakkama nende väljakutsetega, millega seisame silmitsi järgmiste aastate jooksul tegemist on nii-öelda stsenaariumiga, et väljuda kriisist ja Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia äh, peab tagama ka selle, et me, Euroopa Liit oleks konkurentsivõimeline, jätkusuutlik ja kaasav. Euroopa Liit on hoopis rohkem kui lihtsalt kahekümne seitsme liikmesriigi summa. kui me äh, oleme kvalitati-, kvalita-, kvaliteetse ja vastutustundliku põllumajanduspoliitika poolt ja kui me tahame aidata ka oma Vahemere piirkonna ra-, äh, naabreid teel demokraatia poolde ja kui tahame jätkata investeeringuid innovatsiooni, teadusuuringutesse ja tahame järgne, järgnevalt samuti võidelda kliimamuutuse vastu või ähm, äh, investeerida haridusse, koolitusse, Erasmuse stipendiumitesse, siis ühtekuuluvuspoliitikat peame kasutama me jätkusuutliku arengu instrumendina ja kui me näiteks toetame Euroopa-üleseid äh, energia- ning transpordivõrgustikke, ühesõnaga, kui me tahame endiselt rohkem Euroopat, siis see tähendab, et meil on vaja ka suuremat eelarvet Euroopa Liidule. ja sellepärast selles raportis me viitamegi sellele, et äh, ilma vajalike vahenditeta ei suuda me saavutada endale seatud eesmärke me oleme näinud, et nõukogu ei nõustu eelarve suurendamisega, nad ei olnud sellega nõus ka siis, kui majanduskasv oli tugev, aga me tahaksime nõukogult, et kui nad ei ole nõus eelarve suurendamisega, siis nad ütleks meile ka selgelt, et milliseid eesmärke nad siis saavutada ei taha siin raportis ei ole mitte kirjas ainult need poliitikad, mida tahame ellu rakendada, vaid on kirjas ka see, kuidas neid rahastada tuleb äh, lõpetada see täiesti võlts arutelu netomaksjate äh, kohta. me tahame õiglasemat süsteemi ja oleme toonud välja mitmed erinevad äh, variandid ja mina eelistan siit üht selget varianti ja härra Levanovski teab seda väga hästi. eelistan finantstehingute maksustamise varianti. tegemist on maksuga, mida paljudes liikmesriikides nimetatakse Robin Hoodi maksuks. see kahjustab spekulaatoreid ning kõiki neid, kes mängivad meie kõigi rahaga, see on ka maks, mis tagaks läbipaistvuse ning pidurdaks finantsspekulatsiooni ja kindlasti toetaksid seda ka kodanikud, sest et selle maksu eest maksaksid need inimesed, kes otseselt vastutavad praeguse majanduskriisi jaoks. lisaks on meil vaja ka olla ambitsioonikamad selleks, et Euroopa projekt liiguks ikka edasi ja et see ei jääks siin kuidagi takistustesse kinni, sest et siis oleks meie tulevik ohus. suur aitäh ja nüüd on üheks minutiks sõna härra Aleksandr Alvarul. suur aitäh ma olen sündinud tuhande üheksasaja seitsmekümne viiendal aastal Euroopa Liidus, äh, mis on kogu minu elukäigu ka ära määranud. ja see on ka põhjuseks, miks praegu kahjuks tuleb mul äh, veini vette äh, valada. kui me räägime kasvust või eelarve suurendamisest, siis välditakse arutelusid selle üle, kuidas arukamalt rahastamist suunata. raportid toetab praegu enamus siinses kojas kahjuks, aga raport ise ei ole väga ambitsioonikas. põllumajanduseelarvet ei ole muudetud, nõutakse rohkem rahastamist teadus- ja arengutegevuseks, ehk teisisõnu, siis solidaarsus tähendab rohkem raha, aga kust see raha peab tulema, seda ei öelda. räägitakse omavahenditest, aga samas ei määratleta ära, millega tegemist kas me tahame, kui me oleksime tahtnud äh, struktuurireforme läbi viia, siis me oleksime võinud äh, Cameroni ettepanekust kinni haarata ja ütelda, et me külmutame rahastamise, aga nõuame, et äh, need vahendid, mida ära ei ole kasutatud, siis kantakse üles järgmisesse eelarvesse, nii et saaks tulevaste aastaste projekte rahastada. Euroopa öö, tuleviku öö, ei äh, saa ka ainult sellest lähtuvalt mõõta ning äh, ma põhimõtteliselt siiski toetan Aavo. kolleeg Etnik, äh, suur aitäh, täna hommikul äh, äh rääkis äh, härra Tool parlamendi ees, aga tal jäi õhus puudust ning ta pidi oma kõne katketama ning see peegeldab väga hästi olukorda sellest, milline on Euroopa Liidu eelarve, mis piirdub ühe protsendiga SKT-st, aga nüüd ütleb komisjon, et meil on vaja rohkem raha. samas Euroopa Liit ei ole aga võimeline ära kulutama olemasolevat raha, miljonid eurod äh, ühtekuuluvusfondides endiselt ei ole leidnud kulutamist ning äh, tahetakse raha tagasi saata liikmesriikidele, miks me tahame rohkem vahendeid, kui me ei suuda ära kulutada seda, mis meil on? Äh, siin parlamendis on meil aga ka mõningaid äh, isikuid, äh, härra Schulz, härra Tool, härra Verhofstadt, kes kõik on nüüdseks lahkunud. Nad ei räägi mitte sellest, et tuleks kvaliteedile pöörata eelarve, mitte kvantiteedile. tuleks piiratada regionaalseid kuuluvusfonde ning suunata need eelkõige just vaesematele fondidele ning ülejäänud vahendid suunata innovatsioonile ning teadustööle. ma olen veendunud aga, et sellised inimesed jällegi lasevad äh, nõukogul joosta peaga vastu müüri sel aastal. suur aitäh! tahaksin paluda kõikidel kolleegidel piirduda oma äh, kõneajaga ja äh, mulle teeb see tõesti valus, ma pean seda küsima siin, kui proua Düran hakkab kõnelema, aga kui kõneajast kinni ei peata, siis on meil raske õigel ajal lõpetada. poolteist minutit, proua Düran, palun. jah, suur aitäh nüüd sarnastel põhjustel kui ka erinevatel põhjustel, kuid igatahes seetõttu, et äh, kriis mõjutab meid kõiki, on liikmesriikide eelarved tõsistes raskustes. kõikides liikmesriikides, ükskõik milline ka enamus ei ole, tuleb teha jõupingutusi eelarve osas ja siin on kaks valikut, esmalt on võimalik üksinda teha jõupingutusi ja üritada öö, äh, vahendite ning kulutuste osas jõuda teatud tasakaaluni, osades riikides äh, ülistatakse kärpeid äh, ning äh, see jällegi, aga jällegi muudab kodaniku olukorra raskemaks. teiseks võimaluseks oleks äh, jagada äh, jõupingutusi eelarve osas üles näidata solidaarsust, eelarveline solidaarsus ja omavahendite kasutamine, muuhulgas ka finantstehingute maksustamise näol, on selline lisatöö, mida meie tahame ära teha ka selles kurikuulsas konventsioonis. Äh, sellest me rääkisime juba lepituse ajal nõukoguga ja me tuleme selle juurde tagasi, me peame koos töötama Euroopa Liidu liikmesriikide parlamendi parlamendid, valitsused ja peame leidma viisi, kuidas solidari-, solidariseerida oma kulutusi. me ei saa samaaegselt äh, tahta kõike, me ei saa nõuda äh, kokkuhoidu ning äh, kulutusi ähm, taristute ehitamiseks. ma arvan, et me peame siin lähtuma dialoogist valitsuste, liikmesriikide parlamendi, Euroopa Parlamendi ja teiste institutsioonide vahel suur aitäh, Isabel ja üks minut Kornelis äh, De Jong, palun. suur aitäh härra president, tegemist on väga kehva raportiga ja selle võiks äh, koheselt äh, prügikasti visata. kodanikud on praegu silmitsi vägagi karmide kasinusmeetmetega, meie aga nõuame lisavahendeid Euroopa Liidu tasandil kulutamiseks, me võiksime seda ka teistmoodi teha me ei taha lihtsalt, et äh, raha ühest kohast teise ümber äh, tõstetaks. me ei taha, et makstakse Hollandis jalgrattateede eest. me tahame hoopis innovatiivseid projekte Euroopa Liidus siin aga me räägime, et rohkem äh, raha on vaja ka põllumajanduspoliitikasse suunata, tõukefondidesse ja mujale. sama jutt ikka, aga tõhususest me ei räägi, me peame midagi ette võtma, liberaalid ja kristlikud demokraadid eriti. kui me räägime sellest, et puuetega inimesed äh, peavad külma kannatama, siis äh, me ei käitu nii nagu vaja. tegemist on täiesti skandaalse olukorraga aitäh ja üks minut härra Morganti. lugupeetud president, head kolleegid, ma tahaksin toonitada teatud aspekte sellest väga olulisest raportist. praegune süsteem ei ole piisavalt äh, kooskõlastatud ja Briti delegatsioon rääkis ka puudujääkidest küll, aga on veel teisigi aspekte, mis muudu-, muudavad kogu süsteemi ebaõiglaseks ning läbipaistmatuks. õigem oleks rääkida otse vahenditest, mis tulevad liikmesriikidest või ühtsest süsteemist. kodanikud ei tohi kindlasti mitte kanda lisakoormust. Euroopas on praegu äh, kasinuspoliitika ja liikmesriikidele peab jääma nende suveräänsus. raportis rõhutatakse teatud prioriteete, millest osad on olulisemad, teised vähem, aga kõik maksavad palju raha. meil on olemas äh, võimalus kasutada eurovõlakirju, aga me ei tohiks mingil juhul lisavõlgu luua me tahame, et kodanikud aitaksid parandada Euroopa rahanduslikku olukorda. meil oleks võimalik kokku hoida kümneid miljoneid eurosid kasvu ja Euroopa Parlamendi töö osas suur aitäh ja proua Toots, üks minut. Uh, suur tänu, härra president, lugupeetud volinik, härra Brežnov toob teie välja meie majesteedi pöördumise ja selle, et miks peaks uh, samas Ühendkuningriik andma pädevusi ja rahasid Euroopa Liidule. see näitab, kuidas Euroopa Liit praegusel hetkel äh, ja see koda siin ei austa meie liikmesriikide äh, rahvast. mõistke, meil on teisi võimalusi. Äh, äriühingud peavad kulutama nelikümmend miljonit naela selleks, et Euroopa Liidu erinevate reeglitega kooskõlas olla ja äh, samuti on meie kalameestel kaduma läinud äh, päris palju äh, saaki tänu sellele, et meie territoriaalvetes peavad, püüavad kala ka teised. Euroopa Liidu eelarve, see ei ole liikmesriikide eelarve, ähm, ka võrdne. praegusel hetkel meie maksame neli koma neli äh, miljardit, äh, aga kui meie erand kustutakse, kustutatakse, see summa suureneb kümneks äh, miljardiks, miljoniks ja me peame makse tõstma selleks, et neid rahasid saada, kõnelejad katkestatakse ja president annab sõna härra Karasele. härra president, lugupeetud daamid ja härrad, me peame esitama endale viis küsimust. millist eelarvet on meil vaja selleks, et kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarvega töökohtade loomise ja tööhõive eel-, väljakutsetega toime tulla. siis millist eelarvet on meil vaja meie valuuta- ja rahaliidu jaoks, millist eelarvet on meil vaja selleks, et teha äh, koostööd Ühend-, Ameerika Ühendriikidega ja millist rolli mängib Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia ja kas meie tahame selles osas mingisugust rolli mängida, meie Euroopa Parlamendis oleme oma vastutuse äh, kõrgusel Austrias äh, äh, ütleksin ma, et äh, raha paneb rattad käima, aga siin, kui me anname lubas-, lubadusi, siis peame me neid lubadusi ka pidama, kui me tahame konkurentsivõimet tõsta, kui me tahame saavutada jätkusuutlikku majanduskasvu, luua töökohti ja suurendada integratsiooni, siis kõik need eesmärgid väheste rahaliste vahenditeta jäävad saavutamata ilma omavahenditeta aga variseb meie äh, rahastamissüsteem kokku. rohkem Euroopat annab meile võimalusi ka äh, kokkuhoiuks, äh, seda ka liikmesriikides, rohkem Euroopat tähendab ka paremat tõhusust ja see tõhusus oleks meie vastuseks üleilmastumisele, tuleviku väljavaadetele, tuleviku väljakutsetele ja riigivõla probleemidele me ei taha eelarvet külmutada, eelarvet külmutades äh, kahjustame me Euroopat ja muudame meid nõrgemaks äh, ja, ja see ei võimalda meil äh, meie kodanike nimel oma ülesandeid täita. Euroopa Liidu finantstehingute maks on teretulnud, selline maks võimaldaks meile oma väljakutsetega toime tulla ja lepingukohustusi täita, selle asemel, et pead liiva alla peita ja me peame seda raportit toetama, see aitaks meil seda saavutada. suur sõnu, härra Karas, järgmiseks kolmeks minutiks härra Ivailo Kalfin. suur tänu, härra president, lugupeetud volinik. raportis räägitakse mitte rahastamisest, vaid poliitikast ja tahaksin tänada kõiki kolleege, proua Haugi ja teisi, äh, et nad on raporti niiviisi üles ehitanud. rahalised vahendid on ainult üks vahend eesmärgi saavutamiseks, kõige olulisemal kohal on siiski poliitikad ja need poliitikad peavad olema ka prioriteetsel kohal, kui räägime finantsraamistikust. me teame, et praegusel hetkel Euroopa Liidu liikmesriigid viivad sisse eelarvekärpeid ja ka tulevastel aastatel viiakse sisse eelarvekärpeid ja samuti võetakse kriisivastaseid meetmeid, me ei tohiks aga unustada seda, et sellise kriisi vasta, vastu võib võidelda ka Euroopa tasandil finants turgude reguleerimine, majanduse taastamise kavad, erinevad majandusjuhtimise meetmed, kõik sellised meetmed on ühenduse meetmed, mis muudavad liikmesriikide võetavad meetmed tõhusamaks ja paremaks. ja tagasi kriisi juurde pöördudes, liikmesriikide meetmed ei tohiks olla vastuolus Euroopa Liidu meetmetega, vaid otse vastupidi, sellised meetmed peaksid käima käsikäes, Euroopa Liidus osalemine toob kaasa lisandväärtust, solidaarsus, lisandväärtus, need ei ole mitte ainult tühjad sõnad, kui me nüüd selgitame Hollandi maksumaksjale, et te peate maksma Euroopa Liidu eest rohkem, siis äh, äh, see on hoopis teine asi, kui selgitada Bulgaaria maksumaksjale samu asju ja, ja, ja Poola maksumaksjale samu asju, sellepärast et äh, turg on sama, aga panused erinevad, aga Kreeka maksumaksja suhtuks asja hoopis teistmoodi. praegusel hetkel võib-olla, kunagi Kreeka võib-olla oli netomaksja, praegusel hetkel on olukord hoopis teistsugune. solidaarsus on üks meie prioriteete ja äh, võib öelda, et me ei või ka saavutada teadusuuringute valdkonnas, energiasektoris, äh, transpordisektoris või majanduse juhtimise valdkonnas, äh, digitaaltehnoloogia valdkonnas suuri läbimurdeid ilma Euroopa ühiste poliitikateta. loomulikult me peame mõõtma, mõtlema sellele, kuidas Euroopa eelarve, eelarvet muuta, on teatavaid puudujääke ja neid tuleks analüüsida, aga kui meil puuduvad varud, siis me ei saa ülesannetega sees toime toime tulla ja kui ühtekuuluvuspoliitika valdkonda kuuluvad kõik poliitikasektorid. olemasolevate vahendite kärpimine ei vähenda vajadust täiendavate rahaliste vahendite järele, kui me tahame Euroopa lisandväärtust ja integratsiooni, siis meil on seda vaja, lisandväärtust on meil aga vaja meie maksumaksja jaoks kes väga tähelepanelikult jälgib, kuhu kasutata, kuidas kasutatakse Euroopa Liidu eelarve kõiki sente. Euroopa Liit on suur süsteem, me räägime siin eelarve suurendamisest viie protsendi võrra, aga sellest ei piisa ja seetõttu me peaksime kaaluma näiteks eurovõlakirjade, projektivõlakirjade ja teiste võimalike rahastamisvahendite võimalusi. suur tänu, härra Kalfin ja proua Paulson saab järgmisena sõna suur tänu, härra president kõigist aastatest, mis ma olen siin parlamendis veetnud, on poliitiliste väljakutsete komisjonis töötamise ülesanne olnud minu jaoks kõige meeldivam ametikohustus. ja selle töö käigus oleme analüüsinud kõiki Euroopa Liidu tulevikuga seotud meetmeid ja kõik meie kaalutlused on raportis ka kirjas aga mulle valmistab muret see, mida me ei ole veel teinud. ning äh, mind me peame toime tulema tuleviku väljakutsetega, kuid äh, samal ajal peame me ka oma varasemate ülesannetega toime tulema. Nende kahe ülesande kombineerimine on keeruline ja äh, me oleksime pidanud oma prioriteetide paikapanemise protsessis äh, tegutsema kindlakäelisemalt. me oleme äh, prioriteetide seadmise jätnud ministrite ülesandeks ja minu meelest, kallid sõbrad, see oli viga. suur aitäh ja üheks minutiks on nüüd sõna härra Martin Kalananil. suur tänu, härra president Need maksumaksjad, kes teevad kõvasti tööd üle terve Euroopa ja kes ähm, tegelikult teenivad seda raha, mida see koda siin tahab nii hirmsasti kulutada, tahab, et Euroopa Liit töötaks paremini, nad tahavad liidu eelarvet, mis arvestaks, ükskõik, kas see meile meeldib või mitte, sellega, et me elame majanduskriisis Euroopa Liit peaks keskenduma nendele väga piiratud pädevusvaldkondadele, kus neil on võimalik pakkuda tõelist lisandväärtust liikmesriikide tegevusele. paraku raportis ei räägita millestki sellisest see, et tõsta eelarvet viie protsendi võrra on täiesti vastuvõetamatu, see, et oleks meil mingisugused omavahendid, on samuti täiesti vastuvõetamatu, see on lihtsalt Euroopa Liidu eh, jär-, järjekordne katse võimu enn-, võimu suurendada, me peame tegu-, keskenduma sellistele valdkondadele, mis eh, tagaksid, eh, tagaksid edukuse tulevikus ja mitte keskenduks mineviku läbikukkumisele Äh, kui me, äh, need, kes me hoiatasime, et Eurotsooniga liitumine on viga, siis me ei peaks nüüd selle vea eest maksma. ja ka Euroopa Parlament peaks selle raporti tagasi lükkama. suur aitäh, härra Kalanen ja nüüd on kaheks minutiks sõna härra Laslo Surjanil. suur tänu, et äh, mulle sõna andsite, härra president tegemist on võib-olla kõige olulisema meie ametiaja raportiga. Euroopa Parlament ja teised institutsioonid peavad nüüd avaldama arvamust järgmiseks seitsmeks aastaks. kui me seda teeme, siis me tegelikult eh, mitte ei astu siin komisjoni kandedele ettepaneku väljatulemise osas. see on ainus viis, kuidas me saame üldse kokkuleppele jõuda ja vältida eh, skandaali, mis tuleneks sellest, kui me nõukogu äh, ettepaneku tagasi lükkaksime. me peame suutma tagada selle, et arvestataks ka Euroopa Parlamendi prioriteetidega. siin on paar punkti, mis tulenevad Lissaboni lepingust ja siis, mida käsitletakse ka raportis me peame omavahendite eest hea seisma, sellepärast et see tuleneb Lissaboni lepingust ja see sõnum tuleb selgelt ka välja öelda. kui suurendada natukenegi Euroopa Liidu eelarvet, siis me ei räägi mingisugusest suurest kasvust, peab arvestama ka inflatsiooniga ja me ei räägi siin mingist tohutust eelarve kasvust, me räägime äh, kulutustest ühtekuuluvuspoliitika ning ühise põllumajanduspoliitika all, me ei tohiks äh, vähendada vahendeid, mis on kasutada nendel kahel poliitikal seitsmeteistkümnendal sajandil äh, oli üks äh, Horvaatia-Ungari poeet, kes ütles, et äh, ärge tehke haiget äh, ungarlastele ja äh, teda tsiteerides ütleksin siis, et ärge kahjustage ühtekuuluvuspoliitikat ega ühispõllumajanduspoliitikat, sest kui te kahjustate neid kahte poliitikat, siis ei tee te kahju mitte ainult slovakkidele, rumeenlastele, bulgaarlastele, vaid kõikide Euroopa liikmesriikide kodanikele sest et mida väiksem on valijaskond poliitiku taga, siis seda vähem neid kodanikke ka kaitstakse, ma räägin siin peamistest poliitilistest jõududest ja meie siis nendest, kes me oleme nendest osa, peame tõeliselt ka esindama oma kodanikke. ma kardan, et teil on aeg otsa saanud, aga nüüd kolleeg Vogan. ma tänan, ma tänan raportööri ja esimest selle eest, mis on tehtud selle raportiga ja see tänane arutelu näitab, et nõukogus läheb äh, löömaks mitmetes küsimusteks, sealhulgas äh, Ühendkuningriigi tagasimaksed ja omavahendite küsimus ja äh, peale Ühendkuningriigi tagasimaksete ma arvan, on meil õnnestunud parlamendis kompromissid saavutada ja kui me arutame selliseid tähtsaid raporteid nagu see, siis kompromisside sõlmimine on täiesti vältimatu. mõningaid kompromisse ma tervitan, ma tervitan kestvuse ja struktuurialast eh, kompromissi, kui me räägime sellest mitmeaastasest finantsraamistikust, samuti tervitan ühtekuuluvusalast ehm, kompromissi, ma arvan, et ühtekuuluvuspoliitika on väga tähtis, kui me tahame tõesti tagada Euroopa Liidus töökohad ja kasvu ka pärast aastat kaks tuhat kolmteist ja sellepärast ühtekuuluvuspoliitika tuleb korralikult rahastada vähemasti samal tasandil, kui praegu, kui mitte suuremas mahus tulevikus. järgmine finantsraamistik peab olema kasvu ja töökohtade mm, poliitika, siis on see tähtis kodanikele. peale ühtekuuluvuspoliitika meil on vaja ka rahastada uurimis- ja arendustegevus, ülikoole, VKE-sid ja on vaja tagada selleks rahalised vahendid. Euroopa Liidus infrastruktuuridesse tuleb samuti investeerida nagu näiteks transport, energeetika ja lairiba ühendused maapiirkondades vajavad investeeringuid ning maapiirkondi loomulikult ei tohi ka unustada. et kõik nüüd need tegevuspoliitikad suunata töökohtadele ja kasvule on vaja meil mehhanisme, meil on vaja ka partnereid. ja nüüd üheks minutiks ma annan sõna proua Riga Mannerile. härra president, volinik, ma tahaksin kiita raportööri suurepärase töö eest. Eh, sure eh, komitee komisjonis. järgmises raamistikus on üheks eesmärgiks luua instrumendid äh, strateegia kakskümmend kakskümmend eesmärkide saavutamiseks ning viia see ülesanded rohujuure tasandile. ja selles raportis mõistetakse, et ilma tugeva ühtekuuluvuspoliitikata ja ühise põllumajanduspoliitikata ei ole võimalik neid eesmärke saavutada. ühtekuuluvuspoliitika näiteks on ainus konkreetne instrument, millega me saame tagada innovatsiooni, töökohad ja kasvu meil on vaja reforme, aga me saame neid läbi viia erinevate poliitikate kaudu ja raames ja sellepärast ma pöördun teie poole, härra volinik, äh, palun järgmises äh, finantsraamistikus regionaalpoliitika ja ühise põllumajanduspoliitika eelarvemahud peavad jääma muutumatuks. mul on hea meel ka äh, selle üle, et võetakse arvesse neid regioone, kellel on erilised raskused, väga halvad tingimused, neil on vaja ka suuremaid rahalisi vahendeid. ma tänan ja nüüd üheks minutiks härra Van Dalen. härra president eh, kindlustunne on Euroopa Liidu institutsioonide jaoks väga tähtis sõna kodanikud peavad taastama oma usalduse Euroopa Liidu institutsioonide vastu, aga kuidas seda saavutada, mitte rohkem Euroopat ja suuremad rahasummad Euroopale, aga parem Euroopa tagab selle lisandväärtusega Euroopa, Euroopa, kes ei sekku nendesse asjadesse, mida liikmesriigid saavad ise ära otsustada, näiteks nagu turismi vallas. ja ühtekuuluvusfond peab tõesti olema mõeldud tõeliselt vaeste regioonide jaoks. viiskümmend protsenti läheb rikastele riikidele sellest fondist, nagu Prantsusmaa, Prantsusmaa ja Saksamaa, see ei ole vastuvõetav. ja kui asjad õigesti korraldada, siis meil õnnestub ära hoida raha raiskamine ning me suudame ka säästa meil on vaja investeerida ka jätkusuutlikku põllumajandusse ja tööstusesse ja Poleido raport ei kõlba kuhugi kõik on visatud ühte suurt sulatusahju ja eh, Äh, liikmesriigid ja kodanikud peavad helpima selle tulemusi. ma tänan kaheks minutiks, nüüd ma annan sõna härra Fernandesele. ma tänan, kallid kolleegid, ma tahaksin avaldada tunnustust raportöörile suurepärase töö eest. Äh, tänu sellele on meil nüüd võimalik teha asju õigesti. Eh, see on väga hea algus mitmeaastasele finantsraamistikule. ja meil on tegemist väga auahne raportiga, ühelt poolt, aga samas ka väga realistliku raportiga. nii et ma leian, et kõik institutsioonid on omad õppetunnid saanud sellest suurest finantskriisist, mille me läbi tegeme. me oleme ühendatud Euroopas, me oleme solidaarsed Euroopas ning me üritame kohandada ja ühendada oma poliitikad eesmärkidega. ma usun, me suudame välja tulla nende, rinda pista nende suurte väljakutsetega, mis meie ees on ning ma usun, et üksmeel äh, hakkab domineerima ka eelarve küsimustes ning et meil õnnestub tugevdada oma eelarvelist strateegiat tulevikuks, sest Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia on väga tähtis tulevikuks ja äh, need eesmärgid, mis seal on, peavad olema saavutatavad ja mõõdetavad aga sellel strateegial on edu ainult sellisel juhul, kui me võtame arvesse konkreetseid õigeid äh, tingimusi ja ka pikaajalisemaid eesmärke. nii et meil on vaja arvestada ka seda, et strateegia kakskümmend kakskümmend tugineks solidaarsuse põhimõttele ja lähenemine peab toimuma majanduses, sotsiaalsfääris ning ka piirkondade tasandil. meil on vaja rahalisi vahendeid selleks, et kõigi nende tulevaste väljakutsetega toime tulla. meil on vaja sellist mitmeaastast finantsraamistikku, kus tulud ei sõltu liikmesriikide äh, tuludest. ma tänan ja nüüd proua Kõns. kriis on pannud meid läbi vaatama uuesti meie eelarvet liikmesriikides ja Euroopa Liidus. meil on vaja suuremat efektiivsust, vaja läbi vaadata veel kord eelarve eesmärgid ja mis puudutab Euroopa Liidu eelarvet, siis on vaja mõelda selle peale, millist lisandväärtust see annab Euroopa kodanikele, milline on eelarve lisandväärtus, aga ma tahaksin peatuda ühel konkreetsel valdkonnal, mida ei ole veel täna käsitletud, nimelt Lissaboni leping. ja see, et Lissaboni leping on Euroopa Liidu tegevuspoliitikasse sisse viinud mitmed valdkonnad, mis varem eh, kuulusid liikmesriigi pädevusse. ja selleks on nüüd vaja meie koostööd ja see peab ka kajastuma järgmises Mm, finantsperioodis, meil on vaja siin tublisti edasi liikuda ning meil on vaja leida rahalisi vahendeid ning garanteerida, eh, et need rahalised vahendid ka kättesaadavad oleksid ja hästi planeerida, meil on vaja korra-, õiguspärast sisserännet ja head tööhõivepoliitikat ning äh, loomulikult Põhja-Aafrikas toimunud hiljutised arengud tõestavad kõike seda, kuivõrd tähtis on, et meil oleks hea rände ja pagulaspoliitika Euroopa Liidu jaoks. meil on vaja integreerida siia tulijad ning meil on vaja solidaarsust üles näidata. Äh, viimastel kuudel me oleme ka märganud, et meil on ühised väärtused, mis vajavad kaitsmist, meil on vaja võidelda diskrimineerimise vastu, inimõiguste eest ning meil on vaja ka ressursse, et seda kõike teha. meil on vaja kohaneda ka erakorraliste olukordadega, sellekski peavad olema rahalised vahendid olemas ning meil on vaja omavahendeid, omavahendid ainult nii on meil võimalik parem ja tugevam Euroopa tagada. Tiene... Tienen eh, eh, ustedes Eh, kolleegid, ma tuletaksin teile meelde kodukorra reeglit, mis ütleb, et need, kes üleval galeriis istuvad, peaksid eh, püsima oma kohal ja öö, eh, olema ka vaikselt, sest vastasel juhul tuleb teid kõrvaldada siit saalist ja palun, et sellest reeglist kinni peetakse ja paluksin ka mitte aplausi, kui keegi rikub neid reegleid, siis ma kardan, et te peate lahkuma täiskogu saalist. nüüd siis üks minut, härra Eelis. suur tänu, õnnitlused raportöörile tehtud töö eest, see on tohutu töö püüda saavutada konsensust sel teemal. kolm muudatusettepanekut, mida ma pooldaksin, kõigepealt meil on pikemas perspektiivis vaja viieaastast finantsperspektiivi, kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend seitsmeaastane periood, me loodame, et järgmine periood pärast seda saab olema viieaastane, teiseks ei tehta piisavalt tööd selle kallal, mis puudutab äh, kulutuste äh, kontrollimist. kui me teaksime täp-, täpselt, kuhu raha ikkagi läheb ja millal seda kulutatakse, siis oleks äh, rohkem usaldust. Äh, ja kolmandaks, ei ole õige välja tuua äh, ühte või paari liikmesriiki, sealhulgas liikmesriiki, kes on tegelikult netomaksjad Euroopa Liidu eelarvesse. ja on ebarealistlik mõelda, et liikmesriikides nende netopanus kahekordistuks majandusraskuste ajal. Markus Piiper järgmiseks, palun. suur tänu, president. viieprotsendine lisandus on vajalik selleks, et tegeleda välisasjadega, riikidevahelise infrastruktuuri ja muu sellisega nii et selles mõttes on see osa täiesti õigustatud. meil on võimalus näidata, kus Euroopa saaks käituda tõhusamalt, kus on võimalik raha kokku hoida. erinevate agentuuride kulutuste pealt põllumajandus, kus on mitmed väljakutsed veel saavutamata. nii et tulevikupoliitikate koha pealt tahaksin öelda, et tuleks arvestada ühtekuuluvuspoliitikaga, on mitmeid küsimusi, millega peab tegelema regionaalsel tasandil. vaesus on probleemiks. kokkuhoitud raha saab kasutada tunduvalt tõhusamalt Euroopa lisandväärtuse loomiseks ja riikidevaheliste võrgustike arendamiseks. just seepärast on Regionaalasjade Komisjon eh, omalt poolt välja toonud need konkreetsed piirkonnad, seitsekümmend protsenti, üheksakümmend protsenti, mille puhul on vajalik tagada lisarahastamine. Sure komisjon eh, ei ole päris see komisjon, mis peaks tegema vajalikud ettepanekud, meil on tarvis seda määratlust eh, teha tõhusamalt. tarvis on toetada kõiki piirkondi, aga toetuste süsteem, mis praegu eksisteerib, tegelikult ei ole tuleviku seisukohast jätkusuutlik. aitäh, proua Schröter on näidanud sinist kaarti ja soovib esitada teile küsimuse, härra Piiper, kas olete valmis kolleeg Schröteri küsimusele vastama? kas olete valmis aktsepteerima küsimust kolleeg Schröterilt? sel juhul proua Schröter, kolmkümmend sekundit küsimuseks. mikrofon nüüd töötab. jah, mul on küsimus härra Piiberile, ma olin üllatunud, kui ta ütles, et proua Kreel näeb und. tegelikult eh, regionaalsete komisjonis eh, oli väga suur osa selle punkti poolt ja ma arvan, et ka eh, täiskogus see näitab solidaarsust piirkondade vahel, seepärast ongi vaja seda eesmärki. aitäh, härra Piiber, palun vastust. Äh, nii näeb tema asja. meil on erinev tekst regionaalasjade komisjonis, see on erinev sellest, mis on ka Riga raportis ja on üsna suur vastuseis selle põhikategooria suhtes, mida mainiti. ja ma arvan tõesti, et see on umbes unistamine või unenägemine, kui seda niimoodi käsitleda. ja tõesti, selline äärmiselt optimistlik lähenemine paneb mind kahtlema. aitäh, edasi poolteist minutit, proua Grelier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 panuse ja tahavad äh, eelarvet vähendada, siis kas me saame tõepoolest läbi viia tugevat integreeritud poliitikat? tõepoolest, see raport peab äh, tulevast arutelu edasi viima. Euroopa eelarve viieprotsendilise tõusuga oleks äh, parem kui kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve igal juhul peame pidama kinni nendest poliitikatest, mida siin kirjeldatakse. me peame jälgima selle mõju ühiskonnale ja me peame kontratsüklilisi poliitikaid finantseerima, eriti ühtekuuluvuspoliitikat, mis toetab töökohtade loomist. tahaksin, et siia viidaks sisse ka keskmiste regioonide mõiste, mis läheneb kõige rohkem territooriumide vajadustele. seega me peame peame tugevdama äh, kodanike lähendamist Euroopa projektile, suur tänu. Dos minutos para su intervención el colega Hökmark. aitäh, kaks minutit, härra Hökmark. First of all I would like to congratulate the raport- kõigepealt õnnitlused raportöörile selle eest, et ta on välja toonud äh, terve rea väljakutseid, mille ees me seisame. tervitan ka raporti väga selget sõnumit, mis kutsub üles äh, oluliselt äh, tõstma teadusuuringute rahastamist. see on üks prioriteete, millele me peame keskenduma ja ütleksin omalt poolt komisjonile poliitika ja juhtimine tähendab prioriteetide määramist, ilma prioriteetideta ei ole mingit juhtimist. alati on neid ülesandeid ja väljakutseid, mis on olulisemad kui teised. nii on ka Euroopa Liidu eelarve kui ka liikmesriikide eelarvete puhul. tarvis on suurendada teadusuuringuid, aga teha seda ka piirkondliku rahastamise kaudu. me peame arvestama põllumajandusturgudel toimuvate arengutega ja sellega kaasnevate kulutustega. president, me ei saa unustada, et prioriteete tuleb määrata kõikidel tasanditel, nii Euroopa tasandil kui ka liikmesriikides ja ma pean ütlema, et mulle ei meeldi see, kui äh, Äh, kogu aeg negatiivselt tuuakse välja Euroopa Liitu, aga mulle ei meeldi ka see, kui äh, hakatakse kritiseerima liikmesriike. Äh, tervishoid, sotsiaalhoolekanne, pensionid, need on valdkonnad, kus ei ole konflikti Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel. toimub pidevalt võitlus juhtimise ja prioriteetide vahel. kui me prioriteete ei määra, siis mingit juhtimist ei ole, nagu ma ütlesin. kui me ei mõista keerulist olukorda, milles liikmesriigid praegu on, kui me ei mõista kodanike igapäeva reaalsust, siis me ei saa lahendada probleeme ka lihtsalt eelarvet äh, suurendades. nii et härra volinik, näidake üles juhioskusi, olge julge, äh, suurendage teadusuuringuid, infrastruktuurikulutusi. kõnelejad katkestatakse, tema aeg on läbi. härra Kotsulino. me hakkame hääletama strateegilist dokumenti, mis on erakordselt oluline finantsperspektiivide koha pealt ja see peaks looma väga tugeva raamistiku. Euroopa institutsioonidel on pärast Lissaboni lepingut täita uus oluline roll, eriti praeguses majanduskriisi perioodis. me peame arvestama avalikkusega ja inimeste igapäevavajadustega mida tähendab ühtekuuluvus ja mi-, mida see peaks tähendama eelolevatel aastatel. kogemus on meile näidanud, et Euroopa ühtekuuluvus on osa Euroopa projektist, seda tuleb säilitada ja seda tuleb suurendada. tehtud on jõupingutusi nõndanimetatud regioonide vahekategooria loomiseks on tekkinud erinevaid lõhesid ja seepärast peaksime toetama veelgi tugevamalt vähem arenenud piirkondi. tarvis on keskenduda arengupoliitikale. regioonide vahekategooria ja kaitseklausel, see on väljakutse, millega me peame toime tulema areng peab muutuma tasakaalustatumaks Euroopas edaspidi. on härra Frank Engel nüüd. härra president, viissada miljonit Euroopa Liidu kodanikku esindavad endiselt kaheksa, kaheksat protsenti ülemaailmsest elanikkonnast ja kahe tuhande sajandaks aastaks on meid kõigest kolm protsenti järel. kõik see tähendab, et mm, meid esindavad äh, kõikjal tuhanded saatkonnad ja sõjaväed. kõik see ähm, on muutumas äh, naeruväärseks, see, kuidas me oleme esindatud maailma tasandil. meil on nüüd kolmkümmend riiklikku eelarvet ja see on täiesti absurdne ja see on täiesti absurdne ka edaspidi. Euroopa Liit vastutab kahe koma viie protsendi kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide eelarvekulutuste eest. isegi see on täiesti absurdne olukord, me peame kasutama rohkem oma vahendeid. ja me peame kasutama kõiki võimalusi, et ellu viia Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiat. aga meie ei pea seda kõike leiutama, vaid liikmesriigid on juba siin väga palju ära teinud ja seega see raport ei ole kuigi ambitsioonikas, kuid need, kes tahavad meid veel rohkem piirata, nende jaoks on see ambitsioonikas. ja sellepärast see koda peabki selle raporti poolt hääletama. suur tänu, palun nüüd härra Tarden. suur tänu, härra volinik, kallid kolleegid, see raport on Euroopa projekti tuleviku jaoks oluline, see projekt peab olema solidaarne ja ambitsioonikas, eriti praeguses eelarvekriisi kontekstis, mis rõhub liikmesriike. praeguses olukorras on enamik Euroopa Liidu liikmesriikide juhte toetamas eelarvekärbe, leppeid, mis on täiesti seos, sidus, sidusetu lähenemine ja nad on valmis ohverdama meie poliitilise tuleviku selle nimel. eelarve suurendamise pidurdamine mõjutab meie tulevikku negatiivselt ja see eelarve suurendamine peaks olema vähemalt viie protsendi ulatuses, selleks et meie eesmärke ja solidaarsust saavutada. seda solidaarsust on väljendatud ka Euroopa Liit kaks tuhat kahekümne strateegias ja me peame püüdlema nende eesmärkide täitmise suunas, eriti just va-, vaesuse vastase võitluse suunas samuti peab sisse viima ka keskmiste regioonide mõiste, selleks et ühtekuuluvuspoliitika kataks kogu Euroopa Liidu territooriumi. ja üks hea näide on veel globaliseerimisega kohanemise fond, mis on tõeliselt hea instrument Euroopa Liidu töötaja, töötajate, kodanike jaoks ja me oleme selle kasulikkust näinud ka selles raportis. seega on finantsraamistiku suurenemine, vajadus, mida ei tohiks pidada Euroopa Liidu liikmesriikide koormaks, vaid see annab meile lisaväärtust. palun proua Giannaku. praegune ähm, raport on äh, väga hästi koostatud ja tahaksin õnnitleda äh, härra Garrigat, see on väga ulatuslik raport, mis äh, näeb ette teistsuguse Euroopa ehitamist, kui meil praegu on ja praeguste väljakutsetega on kodanikud ja meie tulevik väga oluliselt seotud ja me teame, et üks peamisi väljakutseid on ebaõigluse vähendamine. seega on ühtekuuluvuspoliitika oluline instrument, mis annaks Euroopale lisandväärtust, nii et uus finantsraamistik ja uus programm aitaksid meil saavutada Euroopa taastumist kriisist et meil oleks suurem majanduskasv ja säästev majanduskasv. see aitab kaasa töökohtade loomisele, kliimamuutuse vastu võitlemisele, vaesuse ja sotsiaalse ebaõigluse vastu võitlemisele. samuti puudutavad siin poliitilised instrumendid ka rändeid ja äärealadega tegelemist. siin kaetakse kõik need teemad, see tähendab, siin luuakse solidaarsus liikmesriikide vahel. ja see on võimalus luua ka parem eh, sissetulekusüsteeme nii avalikust kui ka erasfäärist, see aitab meil paljundada Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia positiivset mõju me peame eelarvet suurendama ja kui me tahame tugevat Euroopat, mis oleks tugev nii oma kodanike kui ka kogu maailma jaoks, siis me peame ilmtingimata eelarvet suurendama. eriti just olukorras, kus liikmesriigid üksi ei saa olukorraga hakkama. suur tänu, poolteist minutit nüüd proua Okoni. suur tänu Öeldakse tihti, et raha on sõjas just määrav, kuid raha on määrav ka rahuajal, nagu ka Euroopa projekti puhul. kui me tahame tõepoolest lepingutes välja toodud poliitikat ellu viia, ka rääkides siin viimasest leppest, Lissaboni leppest, siis on möödapääsmatu, et meil peavad olema finantsvahendid, mis vastavad nendele ambitsioonidele. ma olen selle poolt, et me suurendaksime omavahendite kasutamist ja eh, maksustaksime finantstehinguid. see on vajalik, et suurendada eelarvet ja sellega peaks kaasnema muidugi ka kulutuste optimiseerimine meil peab olema tõeline välispoliitika ja kaitsepoliitika selleks, et tagada suurem Euroopa mõju kogu maailmas, kuid ka selleks, et me saaksime võimalikult hästi oma vahendeid ära kasutada, ma arvan, et see raport on alustekstiks, sest siin on välja toodud poliitika ja eelarve perspektiivid, mis on väga olulised ja tugevad. lisaks sellele siin on kõik võtmepoliitikad välja toodud, ühine põllumajanduspoliitika, mis on meie julgeoleku ja sõltumatuse jaoks ülioluline me peame siin jätkama endist poliitikat ja samuti ühtekuuluvuspoliitika, mis on solidaarsusvahendiks Euroopa Liidu piirkondade ja nende majanduse arengu jaoks. seda kõike tuleks tugevdada läbi keskmiste regioonide loomise, nii et kõikjal saaks kasu lõigata sellest vahendist. ma kardan, et nüüd sai kõneaeg otsa, ütleb president, palun nüüd proua Hübner. jah, kolleegid, äh, tahtsin rääkida omavahendite reformist. see aitab äh, ja see on seoses ka selle loogikaga, äh, mis äh, domineeris kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve läbirääkimistel, kui me kärpisime liikmesriikide eelarveid ja samamoodi tuleks läheneda ka Euroopa Liidu eelarvele, aga pole sugugi äh, selge, et täiendav oma Äh, ressurss, mis vähendaks meie sõltuvust rahvamajanduse kogutoodangust, ikka tõesti parandaks olukorda. ja sama koalitsioon, kes eelarveotsuseid hääletab maha, nõukogus võib sedasama teha ka siin Euroopa Parlamendis. kui me tõesti hoolime Euroopa Liidust, siis me peame edasi liikuma ja vastama ikkagi kodanike ootustele ja mitte poliitikute ootustele ja ei saa saata sõnumit, et valitsused hakkavad vähem maksma Euroopa Liidu eelarvesse, vaid sõnum peab hoopis olema, et Euroopa Liit abistab väikseid firmasid, et nad saaksid teostada innovatsiooni ning Euroopa Liidu kulutused tuleb tõesti rahastada ka väga läbipaistvalt ja see on teostatav just ühe maksu kaudu, aga ka võib-olla terve rea maksude kaudu ja tähtis oleks, et kõik toimuks läbipaistvalt ja ühtlust, ühtlaselt. ma tänan Danuta, nüüd äh, pooleteiseks minutiks äh, saab sõna proua Maria Carvalho. Senhor Presidente, Senhor Comissário, começo por felicitar o relator pelo excelente trabalho. Congratulo-me pelo facto jah, kõigepealt tahaksin äh, tänada raportit suurepärase tehtud töö eest siin on väga hästi välja toodud Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia prioriteedid ja siin on ette nähtud tõeline Euroopa eelarve kasv. me peame rõhutama konkurentsivõime olulisust, mis seda ka toetab, see on teadusuuringud ja innovatsioon. me peame neid alasid võimalikult laialdaselt toetama ja samuti on väga oluline tugevdada ka teadusuuringute eelarvet Euroopa Liidus, et see tõuseks kolmele protsendile SKT-st. samuti me peame toetama ka äh, tuleviku infrastruktuuride arendamist ja energiaressursside tõhusat kasutamist selleks, et olla konkurentsivõimelised Euroopa Liidu tööstuse tasandil ja me peame rõhutama siin ka VKE-de tähtsust, mis just juhivadki Euroopa Liitu ülemaailmsel tasandil. nüüd järgmisena sõna Barbara Matera. ma tänan, härra president. ma tahaksin avaldada tunnustust raportöörile tubli töö eest eh, ja ta on seda töö, tublit tööd teinud terve aasta Eh, saavutamaks poliitilist konsensust ja mul on hea meel selle sõnumi üle, mis raportis kirjas on. Mm, kriisi lahendamine mm, on väga tähtis Euroopa Liidule kui globaalsele eh, tegijale ning tähtis on alati silmas pidada Lissaboni lepingut ja strateegiat kakskümmend kakskümmend. aga eh, kõik need prioriteedid, mis Euroopa Liidul on, vajavad rahalisi vahendeid energia arengud, transpordi arendamine, uurimis-arendustegevus, koolitus, noorsoopoliitikad, kõik nad vajavad äh, uut äh, uusi rahalisi vahendeid eelarvest, samuti ühtekuuluvuspoliitika ja ühine põllumajanduspoliitika, aga nende kahe vallas tuleb säilitada praegune finantseerimise tase jah, me teame, et kõik see, mida me siin arutame, toimub olukorras, kus liikmesriikide eelarveid kärbitakse, nii et on vaja kaasata rohkem erasektori vahendeid, avalikkuse ja erasektori vahelised partnerlussuhted peavad tugevdama, see tagab meile kasvu. ma näen ka, et on tehtud ettepanekuid võtta kasutusele selline regioonide vahekategooria, aga mina arvan, et see võib tegelikult öö, äh, olla kahjuks vaesematele piirkondadele Euroopa Liidus ja lõpetuseks Euroopa Liidu öö, äh, finantseerimine omavahendite alusel on ainus elujõuline tulevikulahendus. jah, me näeme nüüd sinist kaarti, aga ma ei tea, kas tahetakse esitada küsimust või kuidas? või tahate te hoopis vaba mikrofoni rubriigis sõna? Äh, vabandage, ma ei kuulnud teid. ahaa, vaba mikrofoni ajal tahate sõna? hästi, siis pooleteiseks äh, minutiks annan sõna proua Kresslele. volinik, kallid kolleegid, äh, selle Mm, äh, paketiga, mitmeaastase finantsraamistiku paketiga äh, seondub ka meie personali eeskirjad ja ma arvan, et ka Riiga äh, raport seondub ka kõige sellega väga hästi ja ma palun komisjoni, olge, olge auahned kõigest, mis te teete ja tuleb olla ka auahne, kui personali eeskirju hakatakse revideerima. kõige tähtsam on mitte sõnad, vaid sammud, millist rolli hakkab Euroopa Liit etendama erinevate programmide ellurakendamisel, see, millest me täna rääkisime, Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia ellurakendamisel näiteks ma arvan, et komisjon peab siin etendama tugevat rolli ega tohi lihtsalt kulutusi delegeerida väljapoole, nii et ma arvan, et eh, personali eeskirjade läbivaatamine on väga tähtis, meil saavad olema uued pädevused ja ülesanded ning äh, komisjon peaks siin juhtohjad haarama. me teame loomulikult, et äh, Euroopa Komisjonis on suured pikad puhkused, kolmteist nädalat äh, aastas lausa, aga võib-olla ühel päeval seal puhkuse ajal, vaadake meie eelarvet põhjalikumalt ja tähelepanelikumalt, meil on vaja häid eesmärke ja sihtmärke. nüüd, mis puudutab strateegiat kakskümmend kakskümmend, siis me tahame, et meie eesmärgid oleks selged tulevikuks, see on tähtis teile, komisjon, kogu kolleegiumile ja loomulikult ka presidendile. ma tänan, proua Kressle. nüüd pooleteiseks minutiks saab sõna proua Jedrževska. ma tahaksin kiita Salvador Garrigat suurepärase raporti eest, kus käsitletakse mitmeaastast finantsraamistikku. seda raportit toetati tugevasti suure komisjonis. ma arvan, et äh, raport annab väga hea ja tähtsa aluse pidamaks läbirääkimisi tulevase mitmeaastase finantsraamistiku üle ning mul on suur heameel selle üle, et saadikud otsustasid toetada ka minu muudatusettepanekut, millega ma tahaksin tugevdada noortele suunatud poliitikat. praegu on ju aeg, kus noored eurooplased on ohvriks langenud majanduskriisile ja meil on vaja toetada igasuguseid algatusi, mis peavad parandama noorte olukorda, nende juurdepääsu haridusele eriti ja juurdepääsu töökohtadele. ja sellepärast sellised programmid nagu Noored äh, tegevuses ja elukestev õpe on niivõrd tähtsad, nad on küll väga mittekulukad programmid, aga samas väga olulised programmides osalejatele ja ka neile tuleks suuremat tähelepanu pöörata mitmeaastases finantsraamistikus ja eraldada neile programmidele suuremad rahalised vahendid. samas tahan öelda, et mul on hea meel selle üle, et ühtekuuluvuspoliitika kõrge finantseerimise tase on säilinud, sest see on väga tähtis poliitika eh, aasta kakskümmend kakskümmend strateegia elluviimiseks, aga samuti süvendab integratsiooni ja solidaarsust Euroopa Liidus ja vähendab neid erinevusi, mis endiselt eksisteerivad territooriumide vahel ja ka sotsiaalsfääris. ma tänan, kallis kolleeg. niisiis eh, kõnelejate nimekiri on ammendatud ja nüüd on meil vaba mikrofon. meil on üheksateist kolleegi sõna soovinud ja ma annan sõna kaheksale ja seda on juba palju. ja me tahame ju veel ära kuulata ka raportööri ja voliniku seejärel. ja pärast on ju veel hääletamine ja tahame praegu ära kuulata kõigepealt sõnavõtjad, üks minut kõigepealt härra Nikuleskule. ma tänan, härra president raportöör alustas oma ettekannet väga tähtsa lausega, nimelt meil on vaja ühendada traditsioonilised poliitikad Euroopa Liidus uute prioriteetidega. ei, esimene ega teine saa eraldi eksisteerida ja ma toetan seda nägemust ka uuest ühtekuuluvuspoliitikast. ma tahaksin välja tuua mõned tähtsad mõtted. kõigepealt ühise põllumajanduspoliitika eelarve säilitamine samal tasandil, Euroopa põllumajanduse traditsioonilise rolli säilitamine on väga tähtis ja õigustatud. teiseks, meil on vaja kahesambaline ühine põllumajanduspoliitika säilitada selleks, et ma-, maapiirkondi arendada ja teine sammas on selgelt seotud ju meie strateegiatega. me tahame ühtset rahastamist ning ka võrdset vahendite jaotamist. kõneleja mikrofon lülitati välja. härra Baltšiitis härra president, kõigepealt ma tahaksin avaldada tänu kõikidele raportööridele, kes on ära teinud väga suure töö. tänaseks on meil kujunenud parlamendis selge seisukoht selle kohta, millised on kodanike ootused äh, uuele mitmeaastasele finantsraamistikule. me peame muutma oma tegevuspoliitilist jooni ja see kajastub Euroopas strateegias kakskümmend kakskümmend. meil on vaja luua ühtne energiaturg, meil on vaja ühendada Euroopa paremini transpordiühendustega ning kaotada regioonide vahelised suured erinevused. meil on vaja head ja tõhusat põllumajanduspoliitikat, on teisigi valdkondi mis on vajalikud selleks, et Euroopa Liit oleks konkurentsivõimeline. meil on vaja tohutult investeerida ka haridusse. meil on vaja leida selleks uued rahastamisallikad ja FTT-d on üks selline võimalus, finantstehingute maks on üks selline võimalus. härra Jan Ma-, Mulder. no, no, Mikko. palun mikrofon ei ole sees kõnelejal. Eh, härra president, ma tänan. üks keskseid küsimusi, mis on mõttevahetuses tõusetunud, on järgmine milline on täpselt see Euroopa Liidu lisandväärtus? ma lootsin, et loodan, et Euroopa Komisjon eh, tuleb välja oma ettepanekuga kuu lõpuks ja räägib, mida üks või teine eelarverida endast tähendab ja millise lisandväärtuse üks või teine eelarverida annab, sest sellisel juhul me saame oma seisukohti kaitsta. teiseks, omavahendite arutelu loomulikult on väga aktuaalne. ja üks asi, mis meid on takistanud edasi liikumast, on see otsus, mis langetati aastal tuhat üheksasada kaheksakümmend neli eh, Suurbritannia tagasimaksete kohta. Eh, nii et eh, olukord, kus ei ole üldse mingeid tagasimakseid või et ühtselt ja võrdväärselt koheldaks kõiki riike. selle eest olen mina. por fijarse solo en cuánto recordar y en cambio no en el cómo y en el qué y aún menos en el cómo ingresar es ya preocupante. me oleme kõik väga mures tulude pärast aga rohkem euroopat peaks tähendama paremat euroopat aga see võib kaasa suuremad kulutused eelarve aga loomulikult peab arvestama väga erinevaid asju, meil on ju ka sõjalised kulutused. Neidki peab arvestama. härra Levanovski nüüd naeratab. kahju küll. see on kahetsusväärne, arvestades praegust olukorda. Äh, miks on ikkagi praegu nii, et need inimesed, kes kriisi eest vastutavad ei ole, peavad selle kinni maksma? vähenevad sotsiaalkulutused ja nii edasi. kõnelejad katkestatakse uh,. ma tänan, härra president. ma kardan, et minu mikrofon ei tööta, nii ma pidin kohta vahetama. Rubiks. härra Rubiks saab nüüd sõna hello? No. Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Ma tänan, härra president. ma tahaksin meenutada kolleegidele ühte asja. kui me arutame eelarvet, siis ei tohi unustada, et Euroopa kodanikud muutuvad üha skeptilisemaks selle koha pealt, mida me siin teeme. nii et ma ei usu seetõttu, et eelarve eh, ikka läheb kokku nende auahnetele eesmärkidega, mis meil on kirjas strateegias kakskümmend kakskümmend. ja veel üks asi. Teie, härra volinik, lubasite Läti põllumeestele eh, harmoneerida otsetoetused kui praegune eelarve praegusel kujul heaks kiidetakse, siis te ei saa oma lubadust täita. ma tahaksin küll näha, et see, mida me siin otsustame, ikka tõesti vastab meie valijate soovidele. Eh, suur tänu, härra Rubeks, Andrew Brans, palun. suur tänu, ma arvasin, et Euroopa Liit enam hullemaks minna ei saa, aga siis tuli see raport ütleks, et kunagi ei ole eurooplased olnud nõudlikumad Euroopa Liidu suhtes. jäetakse täiesti kõrvale eelarve külmutamine pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat ja isegi pakutakse viieprotsendine kasv. me peame olema tänulikud vähesegi eest. punkt üks kuus kuus kutsutakse üles tagasimakseid kaotama. Ühendkuningriik ähm, maksab vastuvõetamatult äh, netosummasid Euroopa Liidu eelarvesse. punkt sada kuuskümmend üheksa veel ütleb, et Euroopa Liidul peaks olema õigus kehtestada oma maksud, see on täiesti vastuvõetamatu, aitäh. härra Sikerski, palun suur aitäh! ma arvan, et me oleme saavutanud hea kompromissi. raportiga tagatakse jätkusuutlikkus sellele, mis meil on ja pakutakse välja uued asjad. Euroopa poliitika on stabiilne. arenguerinevuste kaotamine eh, teenib hästi ühisturu huvisid me peame ka meeles pidama, et talunike sissetulekud on väga väikesed, vaatamata Euroopa Liidu toetustele. uued ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevad ülesanded ja WTO praegune olukord on ohtlik talunikele, kes selle lõppkokkuvõttes kinni maksab, kõnelejad katkestatakse härra Stavrakakis, palun. suur tänu, president, volinik. parlament saadab täna välja omalt poolt olulise sõnumi Euroopa Liidu liikmesriikide juhtidele seoses kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarveperioodiga sõnum on selge, jah ühtekuuluvusele, jah eelarvele, mis aitab täita vajalikud eesmärgid eh, ning eh, jah, piirkondade toetamisele, eh, saarte ja mägipiirkondade toetamisele ning ei igasugusele poliitika fragmenteerimisele äh, ja sanktsioonide määramisele seoses äh, stabiilsuspaktiga. aitäh, sellega lõpetame vaba mikrofoni ja vabandan nende üheteistkümne, kaheteistkümne kõneleja ees, kes samuti ennast kirja panid, aga kelle jaoks aega ei jätkunud. nüüd kokkuvõtteks äh, volinik Levanovski vastab teie kommentaaridele ja märkustele, kokku nelikümmend üheksa kõnelejat oli meil. härra Levandovski, palun. president, tegelikult ma olen juba oma aja ära kasutanud ja seepärast äh, on mul vaid kaks lühikest märkust. kõigepealt äh, praeguses rahvusvahelises kokkuhoiu kontekstis me saame investeeringute kaudu Euroopa Liidu tasandil kaasa aidata liikmesriikide eesmärkide saavutamisele. mis puudutab Euroopa talunikke, siis realistlik on järk-järguline konvergents ja ühtne määr. ja ma arvan, et eelolev hääletamine kajastab üsna suurt konsensust parlamendis ja seeläbi parlamendi hääl saab olema tugev. aitäh, härra Levandovski ja arutelu lõpetuseks Kariga Pojedo kui raportöör ja tal on aega kaks minutit ja loomulikult tahan õnnitleda teda suurepärase tehtud töö eest, palun. suur aitäh, president! kõigepealt tahaksin tänada liikmesriikide delegatsioone, kes äh, panid vastu oma liikmesriikide survele ja hääletavad selle raporti poolt. käesoleva arutelu ei ole mitte ainult eelarve mahtude üle, vaid äh, ühenduse meetodi ülemuslikkuse üle. Need, kes äh, seda arutelu teisiti nägid ja sellele teisiti lähenesid, ma arvan, eksisid kui me läheme seda teed, siis me saame nii vähem eelarvet kui ka vähem prioriteete. nii et ma arvan, et on oluline kaitsta nõukogu ülesanne on kaitsta valitsustevahelist äh, lähenemist, aga siin kojas me kaitseme Euroopa Liidu tasandi lähenemist ja selleks on tarvis loomulikult ka adekvaatset eelarvet. eesmärk ei ole tõsta avaliku sektori kulusid viis protsenti Euroopas, vaid me tahame, et eelarve koormus äh, väheneks, aga me tahame inkorporeerida erinevad investeeringud Euroopa Liidu eelarvesse, sellest tulenebki Euroopa lisandväärtus. ma arvan, et poliitilised fraktsioonid on samuti sellega nõus. ettepanek on kaugeleulatuv ja ambitsioonikas ja me loodame, et parlament suudab silmitsi seista ka oma väljakutsetega. suur tänu kolleegidele veel kord konstruktiivse lähenemise eest, suur tänu arutelu eest, mis oli üsna elav ja ma arvan, et on äh, oluline, et me kuulsime ära erinevad seisukohad, aga lõppkokkuvõttes ma usun, et äh, me oleme olukorraga tunduvalt paremini tuttavad ja meil on palju selgem pilt sellest, mida me tahame saavutada aitäh, arutelu sel teemal on lõppenud, paari minuti pärast algab meil hääletamine. nii et see arutelu oli tõeliselt äh, tähtis. paar-kolm minutit pausi, siis läheme hääletuste juurde